aga nüüd äh, jär, lähme me järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine punkt päevakorras, suuliselt vastatavad küsimused äh, nõukogule ja komisjonile ja need puudutavad Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia uuendamist ning kõigepealt saab sõna esimene autor Claude Moraes. president i am actually waiting until the lugupeetud proua juhataja, ma ootan, et härra volinik istet võtaks, sellepärast et eh, eelmisel korral eh, juhtus nii, et ta ei kuulnud minu ettekande algust ja seetõttu ei saanud ma teda tervitada ja see kukkus välja ebaviisakalt ähm,. libe komisjoni liikmed kahtlemata tahavad omalt poolt äh, panustada sisejulgeoleku strateegia koostamisse, sest me leiame, et sisejulgeoleku strateegia on üks tähtsamaid küsimusi üldse. see aitab kodanikke kaitsta ja aitab ähm, meil omalt poolt midagi lisada sellele, mida liikmesriigid nagunii teevad. peale selle on julgeoleku küsimus üks äh, dünaamilisemaid ja huvitavamaid valdkondi me alustame nii-öelda puhtalt lehelt, mille me peame järgmise nelja ja poole aasta jooksul täis kirjutama, kuid tegemist on keerulise ülesandega, sellepärast et see valdkond on dünaamiline, nagu ma ütlesin, aga ka väga tundlik. siin on äh, näiteks küberkuritegevus ja paljud teised teemad, millest ma teile kohe lähemalt räägin. aga me tahame oma töö hästi ära teha ja ütleksin siinkohal, et libe komisjoni liikmetel on ekspertteadmisi, millega nad saavad komisjoni strateegia koostamisel aidata Ehm, ma saan aru, et komisjonil on ka endal väga suur pädevus, aga meiegi saame teid aidata, me saame omalt poolt anda sobiva tasakaalu kahe asja vahele, ühelt poolt eh, kodanike kaitsmine, kodanike põhiõiguste eh, kaitsmine ja teisest küljest eh, siis ehm, kõik ehm, need probleemid, mis meil on. sisejulgeoleku teema on viimastel aastatel väga tugevalt muutunud, meil on rohkem piiriüleseid konflikte ja uued ohud. see on selge ka siis, kui me mõtleme nendele võitlejatele, kes on Euroopa Liidust äh, läinud ähm, islamistide juurde sõdima ja kui me mõtleme sellele, siis äh, saame samuti aru, et meil on vaja uut äh, sisejulgeolekustrateegiat, kus oleksid sees meie uued prioriteedid. aga komisjon avaldab oma prioriteedid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. libe komisjon peab väga oluliseks nende priori-, nendest prioriteetidest kinnipidamist ja me tahame Euroopa Parlamendi poolt öelda seda, et strateegias tuleks ähm, tuleks äh, muuhulgas näha ette võimalused et äh, Ehm, rahvusvaheliste kuritegelike jõukude peatamiseks, eh, küberkuritegevuse võitlemiseks, piiride tugevdamiseks ja ka looduskatastroofide tagajärgedega võitlemiseks. see annab teile ilmselt eh, üldise pildi sellest, milline see strateegia üldiselt on, aga annab pildi ka sellest, eh, mida meie omalt poolt saaksime siin ära teha resolutsioon räägib sellest, mismoodi me saame vastata täna, tänases maailmas olevatele ohtudele ja ka sellest, kuidas strateegiat rakendada meie Euroopa Parlamendis usume, et meil tuleb paremini kasutada olemasolevaid instrumente, enne kui hakkame looma uusi ja seda me ka resolutsiooni tekstis ütleme. uus strateegia tähendab, et me peame olemasolevaid instrumente nii Euroopa Liidu kui riiklikul tasandil kriitiliselt hindama ja tegema mingisuguseid konstruktiivseid järeldusi sellest, mida me oleme seni õppinud, enne kui uue strateegia välja töötame meil on kindlasti vaja rohkem operatiivkoostööd liikmesriikide vahel. näiteks saaks äh, paremini ära kasutada olemasolevaid äh, äh, meetodeid, näiteks ühised uurimisrühmad ja seda on ka paljud liikmed, eriti libekomisjoni liikmed juba enne korduvalt öelnud. meil on vaja tasakaalustatud lähenemisviisi, nagu ma enne ütlesin, mitmetes julgeolekuvaldkondades, näiteks vabadusel, julgeolekul ja äh, turvalisusel põhineval, põhinev ala ja paljud teised valdkonnad. sellest on palju räägitud, aga ma tahaksin rõhutada, et äh, hiljutised arengud on pannud meid eriti hästi mõistma, et julgeolek äh, ja, ja põhiõigused on teemad, mida tuleb käsitleda ühiselt. samuti tuleb mõelda küberkuritegevuse teemadele ja meie omalt poolt võime äh, Äh, siin väga palju panustada, siin äh, mõtlen või viitan uuesti nendele võitlejatele, kes on Euroopast ära läinud, samuti reisijate andmetele ja ennekõike põhiõiguste aspektile. kui komisjon järgmisel aastal annab välja teatise strateegia kohta, siis on libe komisjon omalt poolt valmis uuteks debattideks ja koostööks. lugupeetud härra volinik ja nõukogu liikmed, Euroopa Parlament ei saa jääda kõrvale, kui me arutame sisejulgeolekut ning libe komisjon on omalt poolt valmis teiega koostööd tegema, ma olen kindel, et meil on olemas vajalik kogemus ja libe komisjoni liikmed soovivad teile oma mõtteid edastada järgmise nelja aasta jooksul, mis kindlasti on väga keerulised, aga samas ka väga huvitavad ja kasulikud, aitäh! aitäh! aitäh, härra Moraes! ja nüüd nõukogu nimel saab sõna Benedetto della Vedova. aitäh, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed. nõukogu leiab et julgeolekustrateegia uuendamine on väga tähtis, see on ka Itaalia eesistumise prioriteediks. ma olen väga õnnelik, et mul on täna võimalik siin esitleda nõukogu seisukohta prioriteetide ja meetmete kohta sisejulgeoleku vallas. väga palju on juba ära tehtud selleks, et äh, strate-, juunikuus vastu võetud strateegia rakendamist alustada julgeolekustrateegia peaks äh, rakenduma järgmisel poolaastal. arutelud algasid juulikuus, sooviti välja töötada juhiseid ja ja Euroopa Komisjon pidi välja töötama teatise sisejulgeoleku kohta, mida sooviti avaldada kevadel. detsembri alguses nõukogu jõudis erinevates valdkondades kokkuleppele ja kõik need puudutasid sisejulgeoleku uuendamist see puudutas nii üldist struktuuri kui ka põhimõtteid. Need põhimõtted äh, on osa ka suuliselt esitatud küsimustest. sisejulgeoleku strateegia tuli, strateegiaga tuli välja selgitada ka järgnevate aastate ohuallikad sisejulgeolekule nõukogu leidis, et selleks on organiseeritud kuritegevus, mis on üks raskemaid kuritegevuse vorme terrorism, äärmuslikkuse laienemine, terroristide rahastamine ja ka välismaalt äh, koju tulnud võitlejad. nagu öeldud, tegemist on väga raske ohuga, millegagi, mida me kunagi varem pole näinud ja see tõesti mõjutab sisejulgeolekut väga palju. peale selle nõukogu tõi välja ka internetist tulenevad ohud ja uutest tehnoloogiatest tulenevad ohud. samamoodi ka inimkatastroof, inimkäe läbi tekkinud katastroofid ja looduskatastroofid. on väga tähtis, et meil oleks üleilmne järjekindel lähenemine, see tähendab seda, et kõik osapooled tuleks kaasata ja välja tuleks töötada selline otsustusprotsess, mis toimiks nii riiklikul, piirkondlikul kui ka Euroopa Liidu tasandil meil on vaja jätkusuutlikku lähenemist, see tähendab seda, et meil tuleb äh, leida üleilmne lahendus, mis põhineks ka salateenistuste informatsioonil. peale selle tuleb vahetada infot selleks, et võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu. me peaksime keskenduma ka uutele tehnoloogiatele. sama tähtis on ka öö, äh, mõelda kohtusüsteemi peale ning koordineerida tuleks ka öö, juurdlusi erinevates liikmesriikides. peale selle peaks olema võimalik ka kaupade konfiskeerimine meie ühised juurdlusmeeskonnad äh, peaksid paremini toimima, tuleks ka anda vastastikust äh, abi. meil on vaja parandada koostööd, meil tuleb ka piire paremini kaitsta. see tähendab seda, et meil on vaja ka ilmselgelt uute tehnoloogiate abi kolmas põhimõte, sisejulgeolekut tuleb vaadata käsikäes välisjulgeolekuga. sisejulgeoleku uuendamine peab arvestama ka välisjulgeolekuga ja vastupidi. terroristide tagasipöördumine Euroopasse võitlejate tagasipöördumine Euroopasse on selgeks sõnumiks, mis mõjutab ka sisejulgeolekut neljas põhimõte, põhiõiguste kaitse. strateegia peab kaasa aitama sellele, et Euroopa Liit suudab oma kodanikke kaitsta ja tagatud oleksid ka kõik põhiõigused ja vabadused. mõtlen siin ka neid, kes Euroopa Liitu turistidena tulevad. ning äh, siis tuleks äh, äh, hoolitseda ka selle eest, et sotsiaalne ühtekuuluvus leiaks tugevdamist. uus strateegia peaks põhinema äh, juba olemasolevatele meetmetele ja seadustele. nõukogu on teinud ettepaneku, et komisjon igal aastal annab aru komis-, parlamendi ja nõukogu ees vastu võetud meetmetest, selleks et meil oleks võimalik erinevaid arenguid kontrollida ja jälgida ning saada aktuaalset informatsiooni ja seeläbi toetada sisejulgeolekut küsitud on ka ajakava kohta selle uue sisejulgeoleku strateegia puhul ja kuidas nõukogu kavatseb ka parlamuse enamuse arvamusega arvestada. ütlen, et nõukogul on väga selge ajakava välja töötatud sisejulgeoleku strateegia uuendamiseks ja nimelt esimesel poolaastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal soovime me seda teha. kõik sõltub muidugi ka komisjoni teatisest ja sellest, millal see komisjoni teatis avalikustatakse. suure tõenäosusega tehakse seda järgmise aasta kevadel. ma loodan, et meil õnnestub see ühine julgeolekustrateegia juunikuuks kaks tuhat viisteist vastu võtta. nõukogu koos komisjoniga on kokku kokku kutsunud kõrgetasemelise konverentsi. see toimus septembrikuus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, ka parlamendiliikmed olid kutsutud äh, sellele konverentsile ja härra Moraes oli üks tähtsamaid esinejaid sellel konverentsil. see konverents oli väga suureks panuseks nõukogu järelduste väljatöötamisel me arvestasime ka komisjoni lõppraportiga, mis puudutab sisejulgeoleku strateegia rakendamist ning arvestasime ka Euroopa Parlamendi resolutsiooniga. kodanikuvabaduste komisjonile anti informatsiooni viimaste arengute kohta. lugupeetud parlamendisaadikud, härra volinik, tahan veel kord öelda, et me tõesti oleme huvitatud sellest küsimustest ja need soovitused, mis on teie resolutsioonis kirjas, vähemalt nendest osa, kirjutatakse sisse ka uude sissejulgeolekustrateegiasse. ja väga tähtis on, toonitan veel kord, kasutada juba olemasolevaid meetmeid ja neid rakendada enne, kui me hakkame uusi välja töötama. tähtis on, et strateegia oleks üleilmne, tasakaalus ja toetuks heale koostööle liikmesriikide vahel. väga tähtis on, et äh, ka õigussüsteemid omavahel koostööd teeksid. suur tänu, härra äh, minister, järgmisena annan sõna härra Avramopoulosele, Pulusele um,. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra äh, minister lugupeetud daamid ja härrad, see suuline küsimus eh, toimub eh, kohutava kuriteo varjus. sooviksin eh, avaldada sügavat kaastunnet kõigile vanematele süütute elude kaotamise pärast Pakistanis. sellised jõhkrad rünnakud nagu tänane Pakistani koolis on solvang inimkonna vastu, see on kuritegu, inimsusvastane kuritegu kõi-, elu vastu, mis on kõigile väärtuslik. söötute laste jõhker mõrv näitab terrorismi kõige jõledamat nägu. terrorism on globaalne oht. Euroopa Liidus soovi, me, me võitleme terrori vastu, teeme tihedat koostööd oma partneritega, et kaitsta õigust elule, kõigi õigust elule, sõltumata rassist, religioonist või etnilisest päritolust. lugupeetud parlamendiliikmed, sooviksin teid tänada võimaluse eest täna teiega üheskoos mõelda Euroopa sisejulgeoleku strateegia üle. E, uus strateegia, uus julgeolekuagenda peaks olema ühine agenda. meie kodanike julgeolek, õigused, e, meie demokraatlikud väärtused, meie ühiskonna e, ja majanduse heaolu on kõik kaalul, institutsioonid peavad tegema käsikäes koostööd. peame leidma ühise nimetaja kõigi suuremate ohtude vastu võitlemisel oma põhimõtete ja väärtuste eest, kui me soovime eh, tugevdada oma strateegiat. meil, eh, kõik meie institutsioonid peavad koos tegutsema, et eh, et äh, ellu viia tulevast äh, sisejulgeoleku strateegiat ja seda äh, protsessi võimalikult lihtsaks teha. komisjon ehitab selle strateegia üles olemasolevale, võttes aluseks selle aasta jooksul tehtud töö. teiseks, võttes aluseks julg-, siseasjade nõukogu otsused viiendast detsembrist, kolmandaks loomulikult äh, võttes aluseks Euroopa Parlamendi resolutsioon, resolutsiooni, mille parlament tahab homme vastu võtta. Need panused suunavad meie tööd järgnevateks kuudeks ja aastateks. sooviksin, et kui äh, komisjon on oma teatise esitanud, äh, siis Euroopa Parlament ja Nõukogu käivitaks dialoogi, leidaks ühised seisukohad edasi arendavaks Euroopa julgeolekut tõhusalt, eh, leides eh, käegakatsutavaid tulemusi. Teie resolutsioon eh, loob selge lähenemise, julgeoleku lähenemise, võttes aluseks meie põhimõtted, selged seadused ja poliitika see on kooskõlas Euroopa Komisjoni ambitsiooniga välja töötada strateegiapõhine agenda, mis on ühenduses olemasolevate meetmetega. resolutsioon rõhutab ka eh, vajadust eh, leida tasakaal jätku ja muutuse vahel. peame kaaluma, mis toimib ning eh, samuti eh, vaatama, millised, eh, kas on vaja üle vaadata olemasolevad eh, meetmed või luua uued. peame vaatama tulemused üle, samuti tõhustama koostööd, see on samuti prioriteet tulevikus. samuti tuleb jälgida ja hinnata olemasolevat õigusloome tõhusust esimesel detsembril kaks tuhat neliteist algas eh, aeg, mil eh, sisejulgeoleku küsimused on eh, võrdses seisus teiste Euroopa poliitikatega, võttes aluseks Euroopa Kohtu otsuse ning samuti ka komisjoni rakendusõiguse. me aitame selle abil tugevdada kodanike õigusi ja õiguskindlust. uued, uute instrumentide eh, toimimise eh, jälgimine koh-, eh, ning ohvrite õiguste respekteerimine on äärmiselt olulised, sest need aitavad tugevdada meie sisejulgeoleku strateegiat, seda rõhutab ka teie resolutsioon komisjon kavatseb äh, e, teavitada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu, esitada regulaarselt raporteid äh, oma äh, tegevuse kohta Euroopa julgeolekuagenda raames. see peaks aitama strateegiat ellu rakendada ning muuta seda tugevamaks ja demokraatlikumaks. mis puudutab agenda sisu, siis praegusel hetkel ei saa me detailselt rääkida sellest, mida meie, sisaldab meie teatis. selge on aga see, et peame võitlema rahvusvahelise piiriülese kuritegevuse vastu, ennetama terrorismi, tegelema radikaliseerimise ja värbamisega, võitlema küberkuritegevuse vastu, kaitsma lapsi ja samuti tugevdama Euroopa vastupanuvõimet kriiside ja katastroofide vastu. see pole midagi uut, kuid uus on see, et äh, tegevused äh, peavad olema kooskõlas uute väljakutsete ja ohtudega. Äh, meie tegevus peab ole-, võtma aluseks luureandmed ja kiiresti muutuvad julgeolekuväljakutsed riski ja riskianalüüsi sidusus ning eh, erinevate institutsioonide ja ametite koostöö, koostöö liikmesriikidega peaks eh, seda lähenemist eh, operatiivsemaks muutma. see aga tähendab, et meil on vaja strateegilist koostööd ja andmevahetust erinevate julgeolekuüksuste ja ametite vahel. me peame tihedamat koostööd tegema ennetuse ja kaitse küsimustes Eh, ligipääs informatsioonile, infovahetus, innovatsioon, eh, teadusuuringud on eh, selges seoses meie välistegevuse koostööga. kodanike põhine lähenemine peab olema suunisjoon meie julgeoleku agendas. jälgime tähelepanelikult kõigi meetmete ellurakendamist ning eh, samuti hindame ka eh, seda, kuidas võetakse arvesse ja kasutatakse põhiõigusi ja inimõiguste hartat. Eh, hartast kinnipidamine tähendab seda, et meetmed, mis on vastuolus põhiõigustega, peavad olema proportsioonis avalikkuse julgeoleku eest äh, võitlemine on legitiimne eesmärk. usaldus äh, institutsioonide vastu on samuti murekoht. julgeolekupoliitika peab olema kodanike teenus, teenistuses, äh, nende toetuse, toetus on sellele oluline. siis see julgeolekupoliitika rakendumine on oluline ka selleks, et tugevdada äh, institutsioonide usaldusväärsust äh, kodanike silmis, et nad näeks, et äh, tegutsetakse. peame tegutsema ka kaugemal Euroopa Liidust kolmandate riikidega, et rakendada nii sise- kui välisjulgeolekumeetmeid. näiteks Äh, töötasime välja küberjulgeoleku strateegia, kuid väga palju on veel vaja ära teha ning äh, meetmeid tuleb jälgida ja edasi ellu rakendada. näiteks äh, tugevdades operatiivsidet meie sise- ja välisjulgeolekupoliitika vahel. ma toetan teie rõhuasetust integreeritud sidusa prioriteetipoliitika Äh, kohta. me peame rakendama äh, kõikides valdkondades äh, oma uusi otsuseid, võttes arvesse põhiõigusi. me saame kasu ka teadusuuringutest ja innovatsioonist. peame endiselt mobiliseerima uusi vahendeid, mis aitavad meil olla vastupidavad Äh, ja eriti puudutab see info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ja äh, tehnoloogiat äh, ka lõpetuseks suurem legitiimsus äh, Euroopa kodanike silmis tähendab ka seda, et äh, teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ning rahvusparlamentidega. ja äh, esitame lisaks eelnenud raportitele ka pidevalt jätkama dialoogi Euroopa Parlamendiga, tedega ja tegema koostööd rahvusparlamentidega. ootan tihedat koostööd nii teie kui Euroopa Liidu Nõukoguga uue julgeolekuagenda edasiarendamisel. aitäh teile. nüüd siis proua Hoolmeier. Te saate sõna pooleteistkümneks minutiks. härra volinik, härra president, lugupeetud nõukogu esindaja, kallid kolleegid rahvusvaheline julgeolek ja meie sisejulgeolekustrateegia ning vastused meie julgeolekule on viimastel aastatel muutunud keerulisemaks kui kunagi varem. viimasel ametiajal oli meil ka üks allkomisjon, mis tegeles organiseeritud kuritegevusega ja organiseeritud kuritegevuse võrgustikega Euroopas. on õudne näha, mis on toimunud äh, meil on üha rohkem rahvusvahelist terrorismi ja äärmuslust, see, mis juhtus Pakistanis täna, näitab väga hästi, et see toob endaga kaasa väga õudseid olukordi. meil on ka küberkuritegevuse alal praegusel hetkel olukord selline, et rahvusvahelised äh, võrgustikud kutsuvad meid iga päev välja ja tavalised pangaröövid on pigem äh, köömneks. meil tõesti, nagu Claude Moraes ütles, tuleb kasutada rohkem juba olemasolevaid meetmeid, sellepärast et kui erinevate riikide ametiasutuste koostöö on nii aeglane kui praegu, siis on kurjategijatel käed vabad. meil tuleb oma tööd tõhustada ja parandada, aga me peame leidma ka vastuse sellele küsimusele, kuidas julgeolek ja isikuandmete kaitse omavahel paremini kooskõlla viia. siin on veel väga palju küsimusi, millele meil on vaja leida vastused <clears throat> aitäh teile ja nüüd eh, härra Lopes Aguilar, kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik. mul on hea eh, näha, meel näha, kui kõrgetasemeliselt on institutsioonid siin eh, esindatud, tegelemaks Euroopas sisejulgeoleku strateegia küsimusega. Euroopa välja, julgeoleku väljakutsed on drastiliselt muutunud viimaste aastatega eelkõige sellepärast, et eh, peame arvesse võtma uusi ohtusid, küberkuritegevust, eh, rahvusvahelise terrorismi pidevalt muutuvat nägu, eh, samuti rahvusvahelise kuritegevuse äärmiselt agressiivset tegevust ning eriti äh, Eh, pidevaid ohtusid eh, julgeolekule, eh, mis on seotud looduskatastroofidega. Euroopa Parlament soovib esitada lisandväärtuse sellele definitsioonile ja strateegilistele vastustele. ja seda järgnevateks aastateks kahe tuhande viieteistkümnendast kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani Äh, on viimane aeg tunnistada, et äh, on, äh, julgeolekuolukord on Euroopas drastiliselt muutunud. peame kasutama ära kõiki olemasolevaid vahendeid, ühendasid uurimisgruppe, ko-, politsei koostöögruppe, samuti luurevahendid ning peame jagama kogu olemasolevat informatsiooni ja peame samas ka ütlema seda, et see on vajalik, et see on kooskõlas Euroopa väärtustega, Lissaboni lepinguga, põhiõiguste hartaga. see eh, peab olema sidus eh, olemasolevate otsustega andmesäilituspoliitika eh, direktiiviga näiteks. peame tegema jõupingutusi selle nimel, et Euroopa sisejulgeolekustrateegia eh, eh, oleks äärmiselt aupaklik meie põhiõiguste hartaga. suur tänu. järgmisena saab sõna proua von Storch. jah, suur tänu, härra volinik sisejulgeolek on meil täna päevakorras ja see resolutsiooni ettepanek, mille üle me hääletame, ütleb väga õigesti, et julgeolekualane olukord viimastel aastatel on Euroopas väga palju muutunud. Saksamaal on see olukord, see olukord praegusel hetkel küsimuseks number üks, inimesed ei tunne ennast enam turvaliselt ja nad näevad, et poliitikud ei tegele nende hirmudega, just sellepärast on nad nüüd tänavatele tulnud meelt avaldama. igal esmaspäeval tuhanded inimesed ja igal esmaspäeval on neid üha rohkem poliitikud peaksid neid hirmusid tõsisemalt võtma ja nad ei tohiks äh, hukka mõista inimesi, kes lähevad tänavatele. poliitikud peavad vastutama ja midagi ette võtma, poliitikud ei või käed rüpes istuda ja loota, et probleemid kuidagi iseenesest lahenevad. kas meil on julgust rääkida nendest muredest, kas me saame aru, milline on tegelik olukord, ainult niimoodi on meil võimalik neid probleeme lahendada, aitäh! mulțumesc Eh, doamna Mlinar pentru un minut. nüüd härra Mlinar, üks minut. proua Mlinar. Eh, suur tänu, eh, härra juhataja, lugupeetud volinik ja härra Delavedova. libe komisjonis on jõutud kompromissile mitmete fraktsioonide vahel ja loodetavasti arvestab komisjon ka meie prioriteetidega siis, kui te hakkate ehitama, esitama sisemise julgeoleku strateegiat. alates sellest, kui meil oli viimane strateegia, Äh, pärast äh, seda on vastu võetud Lissaboni leping ja ka põhiõiguste harta ja need on äh, Euroopa Liidu õiguse integreeritud osad ning uus strateegia peaks kindlasti ka põhiõiguste hartat kajastama. resolutsioonis on sellest räägitud, niisiis tuleks praeguseid puudujääke õigusloomes uurida ja komisjon peaks astuma vajalikke samme ähm, selle harta rakendamiseks väga oluline on see, et me viiksime kiiresti lõpule töö andmekaitse direktiiviga, et meil oleks olemas õigusloomeline raamistik õiguskaitseasutuste jaoks. uus sisemine, sisemise julgeoleku strateegia on väga oluline ning Euroopa Parlament kavatseb kindlasti täita demokraatliku järelevalve kohust me oleme küll esit-, siia on küll esitatud kompromissettepanek, aga ma arvan, et me peaksime seda teksti toetama nii, nagu ta on. suur aitäh, proua Spinelli, üks minut suur tänu. aitäh, volinik, selle eest, mis te ütlesite. kuid kahjuks teie strateegia ei veena mind ja selleks on mitu põhjust. eriti see, et äh, see, mida me praegu oleme näinud, need terrorismivastased meetmed, mis vastu on võetud näiteks USA-s või see, kuidas töötab Europol või see, kui halb on koostöö erinevate asutuste vahel ja erinevate agentuuride vahel, kõik see ei veena meid. nõukogu, parlament, liikmesriikide parlamendid, kõik arutavad ainult repressioonimeetmeid, kuid tegelikult sellest ei piisa sisemise julgeoleku tagamiseks eriti need äh, resolutsiooni äh, kaksteist äh, lõiget, siin on kaksteist lõiget, milles räägitakse just nimelt repressioonimeetmetest ja esitatud on mitmeid ettepanekuid, mis tegelikult on täiesti vastuvõetamatud ja mis on ennast minevikus juba tõestanud täiesti kõlbmatutena tegelikult äh, on äh, selles, äh, mismoodi maailmas asjad praegu on, süüdi ka praegu paljud liikmesriigid ja me peame sellele tõsiselt mõtlema. aitäh, proua Keller, üks minut. jah, tõepoolest, me toetame seda, et Euroopa Liidul on vaja julgeolekustrateegiat, sellepärast et paljud inimesed ei tunne ennast turvaliselt vähemused ei tunne ennast turvaliselt, ükskõik, kas nad on siis lihtsalt sisserändajad või moslemid nii et äh, meil on tõesti vaja midagi teha, et võidelda organiseeritud kuritegevuse, pettuse ja ka keskkonnakuritegevusega, aga peale selle tuleb pöörata tähelepanu ka äh, sellele, et äh, praegu on valitsemas murettekitav trend, kõiki hakatakse kohe kahtlustama ja süüdistama ja nii see olema ei peaks, meil tuleb kaitsta vabadust. meil tuleb kaitsta põhivabadusi ja me ei tohi neid liigselt piirata. ma ei usu, et piirid tuleks kinni panna selleks, et äh, mingisugune piiritagune oht meieni ei jõuaks. vastupidi, ma arvan, et Euroopa Liit peab olema avatud, et ta peab tervitama neid, kes väljaspoolt tulevad. aga Euroopa peab olema turvaline äh, ja tagama äh, põhivabadused, seda peame me tegema, aitäh. Pentru... aitäh, härra Borghesio, poolteist minutit. lugupeetud juhataja, aitäh. Äh, enne seda, kui rääkida nendest suurtest ohtudest, võime vaadata seda, mis toimus Pakistanis. ja me saame siis ka kohe aru, et meie olemasolev strateegia on tegelikult äh, nõrk, ebamäärane ja ebatõhus. siin ei räägita näiteks äh, mitte midagi äh, Äh, sellest, et on ka palju üksikuid hullumeelseid, kes kuritegusid sooritavad. kui me vaatame Pakistani, siis me näeme ju selget näidet ja sellised inimesed on väga ohtlikud. väga ohtlikud on ka terroristid ja äh, need võitlejad, kes äh, lähevad nii-öelda Allahi nimel võitlema. Need on kõik väga keerulised küsimused ja meil tuleb välja mõelda, mida me selle strateegia raames nende küsimustega teeme, aga seda tehtud ei ole Nendest äh, üksikutest äh, isikutest ei ole räägitud ega ka nendest, kes lähevad islamiriigi eest võitlema, neid ei tohiks Euroopasse tagasi luge-, äh, lubada. on palju ebaseaduslikku tegevust, on palju selliseid sisserändajaid, kes siia tulevad ebaseaduslikult, meil on küll olemas Mare Nostrumi projekt, millega Äh, tõkestada ebaseaduslikku sisserännet üle Vahemere, aga selles strateegiadokumendis ei ole räägitud meetmetest, mille abil äh, terroriste ja ebaseaduslikke sisserändajaid kuidagi takistada. aga kui me mõtleme kõigile nendele inimestele, äh, kes Mare Nostrumi tõttu ikkagi ähm, äh, tulevad siia, siis äh, see olukord on selline, et need inimesed küll jõuavad siia, aga me ei tea, kui palju neid on ja kes nad on, see on vastuvõetamatu. aitäh, härra Borgesio, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, härra Terhovski, kas te võtate selle vastu? Äh, kui jah, siis on nüüd võimalik esitada see küsimus kolmekümne sekundi jooksul. lugupeetud kolleeg, palun selgitage kuidas te kavatsete tõkestada või takistada neid üksikuid hullumeelseid isikuid, kes panevad toime terrorismikuriteo? millise strateegia abil saab võidelda üksiku hullumeelsega? kui need isikud tegutsevad sõltumatult ühestki terroristlikust rühmitusest. selge see, selge see, et midagi tuleb teha ja et tehtud seda ei ole tuleb kinni panna äh, piiripunktid, kust äh, islamiterroristid äh, sisse tulevad. tuleb teha nii, et viha õhutavad isikud Euroopasse jõuda ei saaks. ja seda tuleb teha kogu Euroopas. see töö tuleb paremini ette valmistada ja seda tuleb teha ühiselt, et me selle probleemiga toime tuleksime. paremini valmistuda on vaja poliitiliselt, õiguslikult selliseid meetodeid tuleb kasutada. siis on võimalik võidelda ka nende üksikute hullumeelsetega, kes panevad toime terrorismikuritegusid. meil on vaja ühtset äh, koostööd. Äh, aitäh, veel üks sinine kaart teile, proua Spinellilt, kas võtate ka selle vastu? aitäh, proua Spinelli, kolmkümmend sekundit. suur tänu. mina tahaksin härra Borgetselt äh, küsida kas te mäletate, mida Mare Nostrum tähendab, mis see on? Mare Nostrumit ei ole ju ellu kutsutud selleks, et äh, üksikisikud Euroopasse pääseksid. Mare Nostrumi eesmärk on päästa inimesi, päästa inimesi, kes on avamerel äh, merehädas, selleks on Mare Nostrum mõeldud. jah, loomulikult äh, see on tõsi, see on tõsi, mis lugupeetud kolleeg ütles, Mare Nostrum tõesti kutsuti ellu just nimelt selleks, aga kahjuks on nii, et äh, vaatamata neile üllastele eesmärkidele, on Mare Nostrum ikkagi midagi muud, ta on, ta kujutab endast süsteemi, mis lubab üksikisikutel äh, Euroopasse tulla. kindlasti on nende inimeste hulgas ka neid, kes väärivadki kaitset ja asüüli, aga peale nende on veel palju teisi, kes sellesse kategooriasse küll kuidagi ei kuulu, kes ei vaja ega vääri sellist kaitset, kuid kes sellest hoolimata tulevad Euroopasse. selline on tänane reaalsus. proua Wotsenberg, poolteist minutit, palun. aitäh, härra president, härra volinik. Lissaboni leping loob eeldused, et me saaksime tegeleda nende uute pädevusvaldkondadega, nagu näiteks organiseeritud kuritegevus, rahvusvaheline kuritegevus, inimkaubandus, narkootikumidega kauplemine, need on äh, samamoodi ka rahapesu ja rahapesuga seotud äh, ohud. me teame, et need kuritegevused äh, selles mõõtmes on enneolematud, peale selle on ka terrorismist tulenev oht muutunud suuremaks kui kunagi varem. Euroopa Kohus on öelnud oma arvamuse ka isikuandmete kaitse kohta ja härra volinik, teie ka mainisite seda oma sissejuhatavas sõnavõtus. meil on õigusloomelised äh, sammud Euroopa Liidus tehtud selleks, et äh, tagada ka proportsionaalsus, samamoodi nagu ka solidaarsus ainult niimoodi on meil võimalik võidelda nende kuritegevuste vastu ja ainult niimoodi saavad politsei ja juurtlejad koostööd teha selleks, et võidelda kõikide nende kuritegude vastu. aitäh, järgmisena härra Weidenholzer, palun. aitäh, härra president. kõikidel inimestel on õigus tunda ennast turvaliselt ja elada ilma hirmuta ja sellepärast on tänane arutelu nii tähtis julgeolekut ei ole võimalik saavutada sellega, et vabadusi piiratakse. vabadus ja julgeolek ei ole mitte vastuolus, vaid äh, üksteist täiendavad. organiseeritud ja piiriülene kuritegevus ja Äh, terrorism, selle vastaseks võitluseks on meil vaja ühistrateegiat, ühisel Euroopal on vaja ühist poliitikat ja samamoodi peavad ka politsei ja juurdlevad ametiasutused rohkem koostööd tegema. eelmisel ametiperioodil oli võimalik juba Euroopa Parlamendil väga suuri parandusi sisse viia. selleks, et julgeoleku tase oleks kõrge, on meil veel vaja ka raamtingimusi, usaldust õigusriigi põhimõtetesse ja see kõik tekib ainult siis, kui õigusega tegelevad ametiasutused tõesti toimivad. seal, kus sotsiaalset julgeolekut vähendatakse, tunnevad inimesed ennast ebaturvaliselt ja kuritegevus tõstab pead. eriti just majanduskriisi ajal on tähtis see, et julgeolekupoliitikat vaadatakse väga laiapõhjaliselt, meil ei piisa mitte ainult sellest, et me suurendame kontrolle, see pigem petab rahvast ja ei lahenda meie probleeme, aitäh. aitäh. järgmisena proua Meier, palun üks minut. aitäh, härra president islamiriigi pea tõstmine näitab tegelikult, kui halb on meil olukord julgeolekuga. kui me vaatame probleemidest mööda, mis toob endaga kaasa islamism, siis äh, tuleb endalt küsida, et mis Euroopa Liidust saab, järgmised terrorirünnakud toimuvad Amsterdamis, Berliinis ja Londonis, ei ole nii, et tulevad tagasi mitte ainult islamivõitlejad ja et nemad on meie julgeolekuks äh, suureks ohuks, vaid kõige suuremaks probleemiks on meil naiivsus. see, et meie poliitikud ja poliitiline eliit ei saa aru, kui suure ohuga on tegemist. mul on kolm konkreetset küsimust komisjonile. kuidas äh, te kavatsete hoolitseda selle eest, et need islamivõitlejad, kes tulevad Euroopa Liitu tagasi, et nad oleksid kontrolli all, kui paljud tulevad tagasi ja kas te olete lõpuks valmis aru saama, et islamism on meie julgeoleku jaoks kõige suuremaks probleemiks? julgeolek on riiklik küsimus, niikaua kui poliitiline eliit oma pead äh, liiva alla peidab, ei ole võimalik mitte midagi lahendada. peale selle tuleb ka piirikontrollid sisse viia selleks, et need äh, džihadistid, kes on läinud võitlema, ei saaks tagasi tulla Euroopa Liitu. Ah, aitäh, järgmisena proua Metsola, palun poolteist minutit. aitäh Euroopa kodanikud muretsevad sisejulgeoleku pärast viimased sündmused Pakistanis äh, näitavad seda, meil ei ole sõnu selleks, et äh, rääkida sellest, kui õudne on süütute laste tapmine koolis. nii et äh, meil ei ole siin vaja ilmaasjata viivitada, vaid meil tuleb võimalikult kiiresti paika panna korralikud meetmed ja meil peab olema ka sise- ja välisjulgeoleku strateegia ähm, omavahel ju-, sada nelikümmend, sada viiskümmend miljardit eurot äh, teenitakse kuritegevusega igal aastal, see on raha, mis läheb meie käest kaduma, me peame mõtlema ka äärmusluse peale, mõtlen siin ka Euroopasse tagasi pöörduvate äh, võitlejate peale, kes äh, võitlevad islamismi eest ja tulevad tagasi Euroopasse, tuleb mainida ka Liibüat. Malta teab väga hästi, millist ohtu tekitab sealne kaos. meie terrorismi koordinaator on juba hoiatanud selle ohu eest. Euroopa ei saa lihtsalt öö, äh, olla vait ja mitte midagi teha iga strateegias tuleb saavutada tasakaal julgeoleku ja põhivabaduste vahel, selleks et olla valmis nende ohtude kõrvaldamiseks, mille eest me seisame. ja iga strateegia, mis nende küsimustega ei tegele, on nõrk strateegia. aitäh ja järgmisena proua Jutova, palun poolteist minutit. aitäh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 meie ees on väga suured ohud. ma tahaksin tulla kahe ohu juurde, millel on vaja väga kiirest vastust. kõigepealt kuritegevuse ja korruptsiooni vastane võitlus. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal rap-, avaldatakse teine korruptsioonivastane raport, seda teeb komisjon, kuid sellest ei piisa. meil on vaja järgmist sammu, meil on vaja tervet meetmete paketti sellest, kuidas harmoniseerida karistusõigust erinevates liikmesriikides kuritegevus on tihti piiriülene, maksupettused, Euroopa Liidu fondide äh, väärkasutamine ja nii edasi on suures probleemiks. teiseks, äh, julgeolek välispiiridel. viimase nelja aasta jooksul on üha rohkem uusi ohtusid välja tulnud. kahe tuhande kümnendal aastal mitte keegi poleks osanud ette ennustada seda suurt põgenikevoolu, inimestega kauplemist ja tagasipöörduvaid võitlejaid kolmkümmend aastat tagasi tehti ettepanek Euroopa piiripolitsei kohta, see oli toona utoopiline, kuid nüüd tuleb selle peale tõsiselt mõelda, sest liikmesriigid ei saa ise enam hakkama nende äh, probleemidega. meil Bulgaarias väga paljud politseinikud valvavad ühist piiri Kreekaga, see läheb väga palju maksma, meil on vahendid otsas, nii et piirivalve ja Frontexiga ka tugevdamine on ainult üks osa, aitäh ja järgmisena härra Epitiidios. aitäh, julgeolekustrateegia tuleb tõesti uuendada, sest tegemist on olnud äh, eduka strateegia, kuid kahjuks need meetmed, mis on välja pakutud, on pigem äh, nii-öelda terapeutilise mõjuga, mitte ka ennetava mõjuga. mida ma selle all mõtlen? me teame, et igal aastal äh, tulevad sajad tuhanded illegaalsed sisserändajad Euroopa Liitu. minu koduriigi kogemustest võin teile öelda, et need õnnetud inimesed on tegelikult rahvusvaheliste jõukude mängukanniks ja on Euroopa Liidu jaoks kõige suuremaks ohuks. Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiaga üritatakse selle nähtuse vastu võidelda, nimelt inimestega kauplemise äh, narkootikumidega kauplemise ja terrorismi vastu. ärge öelge, et ma liialdan, sellepärast et äh, Kreeka piiridel Frontex teeb koostööd julgeolekujõududega. tegemist ei ole turistidega, kes tulevad Euroopasse ja kui me soovime integreeritud strateegiat, siis tuleb meil võidelda nimetatud ohtude vastu just ohtude vastu, mis tulevad illegaalsest sisserändest. aitäh ja järgmisena härra Boni, palun poolteist minutit. bezpieczeństwa wewnętrznego jest konieczna, by odpowiadać na zmieniające. suur tänu. uus e, e, strateegia on oluline selleks, et e, olla vastukaaluks uutele ohtudele, milleks esimene on küberkuritegevus ja küberterrorism, peame e, e, kohanema uute tehnoloogiatega, peame e, kaasajastama seaduseid, tugevdama koostööd riikide vahel. näiteks direktiiv võr-, võrguturvalisuse küsimustes, samuti peame tugevdama Euroopa ametite reageerimisvõimet kurjategijad saavad kasutada tehnoloogiat omaenda eesmärkide nimel. E, nad äh, saavad samuti palju teenuseid internetis, sellist kuritegu on, on väga raske tuvastada ja kahju e, maailma majandusele on peaaegu kaks miljardit dollarit aastas. peame äh, E, e, reageerima. üks võimalus e, on tugevdada julgeolekut, samas kui arendatakse välja uusi tooteid ja teenuseid. samuti tuleb tõhustada koostööd erinevate julgeolekuametite vahel, teadusasutuste vahel ja ettevõtete vahel. samuti on oluline internetivabadus. peame hoidma tasakaalus julgeolekut Äh, julgeolekut ühelt poolt ning äh, põhiõigusi teiselt poolt. see on osa uuest strateegiast, juba eelmisel strateegial keskendusime äh, oma sidusale lähenemise garanteerimaks sise- ja välisjulgeolekut. see tähendab seda, et peame tegema koostööd oma partneritega, see on oluline selleks, et parandada praegust olukorda. härra Pekk härra president, volinik, nõukogu esindajad, kallid kolleegid. homme hääletame libe komisjoni resolutsiooni üle seda aasta pärast Lampeduuse tragöödiat ja me peaksime siin tõesti laiapõhjaliselt lähenema küsimusele. tegemist peaks olema juhisega komisjoni tööle ja sellele, kuidas meie seda probleemi näeme. ma tahaksin komisjoni innustada siin edasi minema. esiteks on meil vaja tunnistada, et meil on vaja tõhusat äh, poliitikat äh, illegaalsete sisserändajate jaoks ja võib-olla oleks hea, kui meil kolmandates riikides oleks Euroopa Liidu kontrollpunktid. teiseks, kvoodid või vähemalt mingid miinimummäärad tuleks paika panna kõikide liikmesriikide jaoks illegaalsete sisserändajate äh, vastuvõtmiseks ja peaksid paika panema, paika olema pandud ka karistused. siis tuleb võidelda ka inimestega kauplejate vastu, meil on vaja Frontexile rohkem vahendeid eraldada, samamoodi nagu ka Tritoni programmile. homme on väga tähtis, et me kahekümne kolme miljoni võrra Frontexi eelarvet tõstaksime siis Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia ja libe komisjoni töö on omavahel seotud, kui need põhilised eeldused liikmesriikides pannakse paika, siis me saame ka äh, hoolitseda selle eest, et Dublin kaotatakse ära ja seda teed ma soovitangi komisjonile. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Zdehovski, poolteist minutist. suur tänu teile, president, soovin äh, teid tänada selle algatuse eest leian, et see on äärmiselt oluline. oluline selleks, et garanteerida Euroopa kodanike julgeolekut ja turvalisusest. see on üks Euroopa su-, olemasolu põhieesmärk ja samas ei tohi eh, uut, lubada, et uus julgeolekustrateegia eh, on tõeline eh, uute meetmete ja tegevuste kuhi, millest keegi ennast ei suuda läbi närida me peame ISS-i üle vaatama ja selle kohandama võimalikult tõhusaks osaks uuest julgeolekustrateegiast. meie strateegia on uue dimensiooni leidnud seoses konfliktidega meie naabruses, samuti ka, ka Euroopa eh, suur, suurenevatest ohtudest üle kolmesaja tuhande eurooplase eh, võitleb rahvusvahelistes konfliktides. ma küsin, kuidas need inimesed eh, sinna eh, saavad, me peame hävitama selle võrgustiku, mis värbab uusi liikmeid võitlemaks teistes riikides, see on meie üks esmaseid prioriteete, mitte ainult Rahvapartei jaoks, vaid kõigi intelligentsete inimeste jaoks selles kojas, aitäh teile! suur tänu ja nüüd lähme vaba mikrofoni juurde. meil on ainult üks kõne eh, sõnasoovija, härra Žambavski, teil on üks eh, minut kõneaega. lugupeetud eh, härra president, lugupeetud kolleegid ma lugesin tähelepanelikult raportit Euroopa sisejulgeolekustrateegia rakendamise e, kohta ja ma ei arva, et seda saab e, puht täiesti positiivselt e, tõlgendada, siin oleks võimalik lisandusi teha, et raport oleks parem. see tähendaks seda, et näiteks inim-, seda inimkaubanduse ja narkokaubanduse vastase võitluse tugevdamiseks, see puudutab ka kerjamist ja samuti ka äh, äh, ta, äh, vargusi. peame kasutusele võtma uued meetmed illegaalse immigratsiooni vastu võitlemiseks, eriti peame võitlema islamiterrorismi ja rahvusvahelise kuritegevuse koostöö vastu, mis peaks olema ohtlik Euroopa ja tema kodanike jaoks. suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik Avramopolus. suur tänu teile. kuulasin väga suure huviga erinevaid seisukohti, mida siin väljendati. ja ma ütleksin, et äh, üldiselt oleme me, üldjoontes oleme me kõik nõus julgeolek on äh, mitte ainult Euroopa jaoks, vaid kogu maailma jaoks äh, esmane prioriteet. kuid peame rõhutama siin seda, et äh, see arutelu ja kõik see, mida oleme teinud selleks, et uus julgeolekuagenda vastu võetaks, on väga olu-, toimub väga olulisel hetkel kogu maailma jaoks uued julgeolekuriskid on esile kerkinud, julgeolek on põhiõigus, see on oluline demokraatia jaoks, põhi-, inimõiguste kaitsmiseks ja samuti ka, samuti ka poliitmaailma jaoks olulised, mis peab aitama kaitsta inimõigusi, inimväärikust ei äh, kui varem ei olnud integreeritud julgeolekupoolikat, äh, julgeolekupoliitikat, äh, sest, sest sellepärast, et minevikus kasutati teisi võimalusi. praegusel hetkel on ohuks rahvusvaheline terrorism. me ei tea, kus rünnatakse järgmine kord. organiseeritud kuritegevus ja, ja inimkaup, inimkauplejad, erinevad rahvusvahelised or-, kuritegelikud organisatsioonid, narkokaupmehed, need on omavahel seotud. on erinevaid juhtumeid üle maailma, kus ähm, äh, organiseeritud kuritegevus on hakanud koostööd tegema terroristidega ja äh, riik, riikidel ei ole võimalik üksinda sellele tõsisele probleemile vastu astuda, seega ongi meil praegu agenda väljatöötamisel ja seega on meil ise iga eh, sisejulgeoleku strateegia väljatöötamisel, mis aitab eh, meil kaitsta seda, mis on saavutanud Euroopa ja kogu vaba maailm viimaste aastakümnete jooksul. sooviksin korraldada, korrata veel kord, et äh, Äh, poliitika, mida sooviksime vastu võtta, ei äh, vii meid kuidagi isolatsiooni. me ei soovi Euroopat, mis muuta kindluseks. Euroopa peab olema avatud. me äh, peame me ei saa võr-, võrdusmärki panna immigratsiooni ja terrorismi vahele. see ei äh, aita meil õigesti olukorda hinnata. meil äh, peame ütlema, et tihtipeale äh, et ütleme seda, et terroristid tulevad riikidest, mis varem ei olnud problemaatilised, sellega seoses peab ütlema, et lähenemine peab olema erinev, küsimus ei ole ainult julguses või otsustavuses, peame arvesse võtma ka eh, lõppettepanekuid, mis tehakse, eh, esitatakse mitmed erinevad ettepanekud ja üks eh, oluline aspekt, mis aitab rahu ja julgeolekut tagada ja inimõiguste garanteerimise kõigi Euroopa rahvastele tuleb äh, just sellest äh, strateegiast, äh, kui see vastu võetakse ja Euroopa on endiselt terrorivastase võitluse esirinnas ning toetab neid sambaid, mis aitavad, tagavad julgeolekut meie mandril, aitäh! aitäh ja nüüd saab härra Delavedova sõna. suur tänu! ma teen väga lühidalt. Euroopa Parlamendi liikmed, nõukogu peab väga oluliseks Euroopa Parlamendi arvamust ja need teemad, mis selle debati käigus on tõstatunud, on nõukogule väga olulised. uus sisemise julgeolekustrateegia on samuti väga oluline ja need sammud, mida me kavatseme astuda koostöös teiste institu-, institutsioonidega, on kindlasti ähm, ka väga tähtsad ning me arvestame selle koostööga, kui me sisemise julgeolekustrateegia ümber kujundame. me kavatseme paremini ja tõhusamalt äh, kasutada ära olemasolevaid vahendeid ja välja töötada kõikehõlmava strateegia, kõikehõlmava lähenemisviisi kus äh, arvestatakse kindlasti kõigi siin väljendatud seisukohtadega. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu ka teile, härra minister!